siis järgmine eh, päevakorrapunkt on Vandaaleni arutanne ar. raport, see puudutab strateegilisi eesmärke ja soovitusi seoses Euroopa Liidu meretranspordipoliitikaga kuni aastani kaks tuhat kaheksateist ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Vandaalen neljaks minutiks. Er ma tänan, proua president võib väga palju rääkida Euroopa Liidu meretranspordipoliitikast, aga ma ei hakka seda tegema, ma tahan lihtsalt koondada tähelepanu teatud põhipunktidele. esimene põhipunkt on selle sektori tähtsus. kaheksakümmend protsenti maailma kaubandusest toimub just meritsi. ja Euroopa laevastik moodustab nelikümmend protsenti sellest globaalsest turust Euroopa turgudel nelikümmend protsenti kõikidest kaupadest veetakse merelaevadega, nii et meil on tohutult tähtis majandussektor, eh, mis peab olema konkurentsivõimeline maailmaturgudel. Eh, nüüd järgmine põhitähtis küsimus on konkurentsivõime. me teame, et kogu maailma riigid kasutavad väga erinevaid viise, kuidas toetada oma merelaevastikke ja kui me seda lubame Euroopas, siis kulub ainult paar aastat kui me ei luba seda Euroopas, siis kulub ainult paar aastat, kui meie ähm, laevad vahetavad lipuriiki ja kolivad üle Singapuri ja see mõjutab äh, kogu merendust, kogu merendusklastrit, tööhõivet, panku, kindlustusfirmasid, dokke, logistikafirmasid, koolitust ja haridusasutusi ning ettevõtteid, kes tegelevad äh, innovatsiooniga ja parandavad ka meretranspordi keskkonna aspekte. igatahes kui meie laevastikud meid ära kolivad, siis kõigile neile tekitatakse korvamatut kahju. ja mina oma raportis kutsun üles liikmesriike kaitsma e-, endid kui lipuriike. me räägime siin tonnaažimaksust kui stiimulist, samuti maksundu-, maksusoodustusi nii laevaomanikele kui ka meremeestele. tähtis on kaitsta äh, pikaajaliselt meie merendusklastreid ja mul on komisjonile küsimus, millal Euroopa Komisjon mm, toob välja eeskirjad, eh, mille kohaselt saab riigiabi anda sadamatele, meresadamatele. Öeldi, et eh, sügisel tuleb selline ettepanek, aga ma ei tea, mis aasta sügisel, aga mul jaoks on väga tähtis teada, eh, et riigiabi osutamine on läbipaistev ja et aruande kohustus on korralikult järgitud. ei ole mõtet toetada kasutamata terminale või sadamaid, eh, mis on geograafiliselt väga ligidal kolmandatele riikidele. see tähendaks tegelikult seda, et surnud hobust üritatakse veel jalgadele ajada. mul on paar sõna öelda ka viienda eh, lõike kohta ingliskeelses tekstis, siin räägitakse mugavuslippudest. ma ei arva, et see on õige mõiste selle kohta on ainult üks hea ähm, sõna äh,, normidele mittevastavad laevad. me ei taha, et äh, laevad hakkaksid ohutuse koha pealt äh, ohutusnormidest kõrvale hiilima. me räägime mm, lipu kvaliteedist ja nii nimetatud odav lipuriik äh, loomulikult ei ole automaatselt mugavuslipp, aga siiski, mul on veel lõpetuseks öelda, et selleks, meil on väga tähtis, et me muudaksime merendussektori atraktiivseks noortele, meie elanikkond ju vananeb Euroopas ja meil on vaja palju rohkem ära teha selles vallas. E, aeg on ammu tulnud mm, informeerida noori merendussektorist ja mul on selle üle hea meel, et laevaomanikud juba on hakanud teavitama ka algkoolides lapsi sellest, eh, mis toimub merenduses ja kuidas on seal lood tööhõivega. aga selle juurde ma tahaksin tulla hiljem, kui ma juba kommenteerin sõnavõtte. suur tänu, härra Van Dalen ja volinik Piibalks, palun järgmisena. Eh, härra president, parlamendisaadikud, suur tänu raportöör Van Dalenile, suurepärane töö äärmiselt poliitilises küsimuses. meretranspordi strateegia aastani kaks tuhat kaheksateist on olnud komisjoni Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia suur osa ja transpordi valge raamatu ettepanek on ka tulemas. me teame, et transpordistrateegia on äh, Euroopa suurte strateegiliste muudatuste üks peamiseid vedajaid. meretransport on Euroopa üks tugevaid tugevamaid punkti ja on täiesti normaalne, et me tahaksime nüüd kasu lõigata sellest, mida me oleme aastaid üles ehitanud. oluline on see ka tuleviku jaoks. meie peamine eesmärk on tagada meretranspordi jätkuv kasv ning jätkusuutlik äh, laevandus. see tähendab säästlikku ohutust, ohutut ja keskkonnasõbralikku meretransporditeenuste pakkumist. meretransport äh, on ka paljude kõrgekvaliteetsete töökohtade pakkujaks Euroopas ning on Euroopa innovatsiooni peamiseid vedajaid meil on ka väga ambitsioonikad äh, keskkonnaeesmärgid ning komisjon on alati rõhutanud seda, kui olulised on ülemaailmsed lahendused, eriti kui me räägime kasvuhoonegaaside vähendamisest. selle strateegiaalane peamine töö viidi läbi enne majanduskriisi puhkemist arvestades aga majanduse aeglustamist, on siiski see strateegia endiselt täiesti pädev. strateegia peamine keskpunkt peab olema suunatud rahvusvahelise merekorralduse parandamisele ja ohutuse suurendamisele, üsna tihti oleme silmitsi aga äh, ebaõiglase konkurentsi äh, vähe, väikeste standardite ja piraatlusega ja selle kõige vastu võitlemiseks tuleb koostööd teha mereorganisatsioonidega, eriti Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooniga. suur tänu teile selle raporti eest ja transpordikomisjoni seisukohtade eest. komisjon, ma kinnitan teile, on neid arvamusi võtnud arvesse strateegiate rakendamisel. ühtse mere ala loomiseks, millel pole piire, oleme võtnud teie ettepanekuid vägagi arvesse. komisjon on hakanud tegelema ka meretranspordi sotsiaalse agendaga, aga ka Euroopa Liidu merendusalgatusega. komisjon kavatseb need mõlemad eh, mõtted paberile panna aastaks kaks tuhat üksteist. vastaksin ka riigiabi suuniste kohta merenduse jaoks aastal kaks tuhat kümme osalt kahe tuhande neljanda aasta suunised eh, ei saa aastal kaks tuhat üksteist ümber. isegi kui komisjon on öelnud, et need tulevad eh, seitsme aasta jooksul ümbervaatamisele. teisalt aga tänane majanduskriis, mis on ka merendusele tõsiseid tagajärgi tekitanud, nõuab ettevaatlikkust nüüd konkreetsed sammud. praegu on komisjonil ettevalmistamisel selle strateegia rakendamise teekaart, äh, avalikustamisele tuleb see veel sellel suvel ja sellega piirduksin, suur tänu, härra president! suur tänu teile, härra volinik, ütleb härra president. nüüd aga meie fraktsioonide esindajad ja härra Komutsakos kõigepealt Rahvapartei nimel kaheks minutiks, palun. Äh, suur tänu, härra president. kuulasin suure huviga seda, mida oli öelda härra volinikul ja suhtun tema sõnadesse väga heatahtlikult, sest et tõesti, laevandus on ülioluline sektor Euroopa majanduse jaoks ning Euroopa Liidul seisukoht, et äh, liidrirolli tuleb säilitada, on täiesti õigustatud kuid muidugi tuleb tagada ka see, et äh, meie laevandus ja, ja meretransport oleks ka kõrge kvaliteediga. see on ülioluline liidrirolli säilitamine, nagu ma ütlesin, on tähtis, kuid selleks on vaja tõhusat ja ühtlustatud strateegiat merenduses. tänane raport, mis täiskogul on käsitlemisel, on äh, saanud äh, Transpordikomisjoni suure enamuse ja selle sisu liigub täiesti õiges suunas tekst on minu meelest juba ilma muudatusettepanekutegi väga hea ja rõhutab seda, kui oluline on selgete seisukohtade võtmine antud küsimuses. mõistagi Euroopa laevandus on täna kolme suure väljakutse eest. kõigepealt see, et konkurents merendussektoris suureneb kogu aeg ja mõneti äh, lämmatab see meretransporti, kuid äh, riigiabi, eh, kuigi jah, peamine lämmatav faktor eh, ei ole eh, alati tervitatav, on see võib-olla vajalik, arvestades seda, et kolmandate riikide poolt pakutav konkurents on ebaõiglane ja me peame oma merenduse nii-öelda sõna otseses mõttes vee peal hoidma. me peame suurendama ka koolitust ja haridust, sellepärast et roh-, rohkem on vaja kaasata noori inimesi, ehm, meil on vaja rohkemaid noori, kes huvituksid ehm, selles sektoris töötamisest, nii et see raport minu meelest liigub täiesti õiges suunas. nüüd ehm, sotsialistide nimel kolmeks minutiks härra Fleckenstein. Äh, president, härra president, kallid kolleegid, lugupeetud volinik kõigepealt äh, tahan ette öelda ära, et meil on väga suur rõõm näha, et Euroopa Liidus on olemas tulevikustrateegia meretranspordi poliitika osas. kuigi meil võib-olla läheb veel veidi aega, et see päriselt heaks kiita. kindlasti seda, see raport kujuneb ka tulevase valge raamatu aluseks kui me võtame arvesse agendat kakskümmend kakskümmend, siis kindlasti meretranspordipoliitikale tuleks siin erilist tähelepanu pöörata. meretransport peab järgima keskkonnanõudeid, kuid ühtlasi ka äh, tagama selle, et siin tagatakse sotsiaalsete aspektide austamine. me peame tagama kvaliteetse edasimineku, kõigepealt peab meretransport austama keskkonnapõhimõtteid. tulevikus peab saavutama selle, et ka see sektor panustaks kliimamuutuse vastasesse võitlusesse. ja siin võiksime tulla välja konkreetsete stiimulitega, näiteks nagu äh, keskkonnasõbralikud sadamad ja nõukogu ja komisjon võiksid seda küsimust uurida. teiseks, mis on sama oluline, see on meie meretranspordi konkurentsivõime võrreldes teiste transpordivahendite ja viisidega. nii et meie ettepanek liigub õiges suunas, aga komisjon peab läbi viima mõjuhinnangu, analüüsides kõiki tagajärgi ning konkreetseid probleeme, mis on tõstatunud teatud maailma piirkondades peab andma, peame seisma hea oma konkurentsivõime eest, aga me ei tohiks iseendale sugugi vastu töötada. ja peab kaasama ka ähm, üle-euroopalistesse võrkudesse suured Euroopa sadamad. see on eriti oluline küsimus, sest et nende sadamate näol on tegemist oluliste liiklussõlmedega ja siin peab tagama ka intermodaalsuse. siin võib tuua välja veel mitmeid teisi aspekte, aga igal juhul, igal juhul tahaksin tänada kolleegi selle väga hea töö eest, me kõik panustasime sellesse ja paluksin, et me kuidagi ei kahjustaks selle raporti kvaliteeti. proua Savisaar, kui ta kohal on. Like kas liberaalidel on keegi teine, kes soovib sõna? proua Paulsen, palun. Äh, minu nimi on Gesina Meissner. proua Savisaar ei ole siin, ta andis äh, oma teksti kirjalikult äh, edasi, kas ma võin sõna võtta tema asemel? Sorry, there was supposed to be a speaker for the, for the, for the liberal party, madam, madam Savisaar. liberaalide nimel pidi rääkima proua Savisaar ja kui teda siin ei ole, siis lähme edasi järgmise kõneleja juurde. mulle see sobib, kui ma tean, et ka minul on koordinaatorina kõneaeg antud. proua Savisaar andis oma teksti edasi äh, kirjalikult ja andis selle edasi ka presidendile Yeah. We proceed to the next political group to the green. anname sõna nüüd rohelistele ja siis on teil sõna, proua Maismer. suur aitäh. Mr Besser, please for.... härra Besser, palun roheliste nimel. suur aitäh, härra president. rohelised toetavad ilma igasuguste reservatsioonideta härra Van Daneni raportit, tegemist on tasakaalustatud tekstiga, mis on väga tiheda koostöö tulemuseks, tehti tihedat koostööd kõikide teiste fraktsioonidega. me toetame seda raportit sellepärast, et see paneb täpselt paika selle, millised on Euroopa meretranspordipoliitika väljakutsed, esiteks see, et tõuseb mereliikluse tihedus, samal ajal aga peab siiski tagama selle, et keskkonda ning sotsiaalküsimusi siin kuidagi ei ohverdata. see tekst läheb kokku selle loogikaga, mida meie näeksime hea meelega kohaldatavat kõikides valdkondades, see läheb kokku säästva arengu põhimõtetega. see tekst ühtlasi avab meile uusi võimalusi selleks, et meretransport kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks oleks arenenud oluliselt edasi ja tunduvalt paremates tingimustes näiteks mis puudutab mugavuslippude vastast võitlust. ja samuti piraatluse vastaseid meetmeid. me toetame poliitikat, mis võtab arvesse Euroopa ühtset mere aspekti ja samuti sadamate intermodaalsust. toetame ka seda, et tuleb lihtsustada haldusreegleid mis puudutab laevade sisenemist ja väljumist Euroopa sadamatest. samuti äh, toetame seda, et edendatakse merenduselu, elukutseid ja samuti äh, toetame ka tähelepanu, mis on pööratud siin keskkonnaküsimustele. kõik see, mis meie meelest liigub selle suunas, et edendatakse edasi meretransporti, selleks, et meretransport oleks konkurentsivõimeline ka öö, ähm, maanteetranspordiga, seda me toetame alati. härra Van Dalen on võtnud arvesse ka ülemaailmset keskkonna väljakutset, teades, et meretransport on üheks võimalikuks lahenduseks ja seega tuleks eelistada meretransporti, see on oluliseks faktoriks kliimamuutuse vastases võitluses. me toetame oma muudatusettepanekut selleks, et meretransport integreeritaks ka CO kahe ähm, ka kauplemise süsteemidesse, paraku komisjon ei ole seda siiamaani arvesse võtnud ega ka raportöör ei ole seda arvesse võtnud. meie arvates ei peaks mitte ükski majandussektor jääma väljaspoole ühenduse reeglitest ning nagu meretranspordisektor, siis ka nagu maanteetranspordisektor, ka meretransport, kuigi see toodab vähem CO2, siiski peab püüdlema kasvuhoonegaaside emissioonide vähendamise poole aitäh! suur aitäh! härra Henin kuue nimel, palun! lugupeetud kolleegid, tegemist on eufemismiga, kui me ütleme, et Euroopa Liidul on vaja tõelist meretranspordipoliitika arendamise strateegiat, sellepärast et kui me räägime äh, toiduainete poolest sõltumatust, siis on meretranspordil eriti suur tähtsust. transpordipoliitika peab olema globaalne, siin peab tegema, tegelema nii koolitusega kui turvalisuse küsimustega. parlament kahe tuhande kuuendal aastal juba tegeles sadamate küsimusega ja see kujutab endast kindlasti meretranspordipoliitika arengu alust komisjon peaks endiselt võitlema ka mugavuslippude vastu, see on muidugi väga tore, aga peab tagama ka selle, et see võitlus tegelikult oleks juba alguse saanud, sellepärast et me siin ei pea võitlema mitte mugavuslippude kuritarvitamise vastu, vaid mugavuslippude ennast äh, olemasolu vastu. on väga positiivne ka see, kui me reguleerime riigiabi teatud sektorites ja et võtame arvesse sotsiaalseid ning keskkonnaaspekte ning samuti soodustame äh, tööhõivet sest peamised konkurentsimoonutused äh, tegelikult ei ole mitte äh, riigiabi, vaid hoopiski moonutused, mis tulenevad keskkonnareeglitest ning samuti ähm, tööhõive valdkonna aspektidest. me peame tagama ähm, meresõitjatele head töötingimused ning sotsiaalkaitse ja väga suure rõõmuga näeme ka seda, et siin ometi lõpuks räägitakse merenduse elukutsetest ja koolitusest seda tuleb tunnustada nüüd õigusena kõikidele töötajatele merendussektoriks. ma toetan ka seda, äh, me räägime siin terase kvaliteedist laevaehitusel. siin tekstis näeme teatud edasiminekut, kuid siiski vastuolusid on siin endiselt väga palju. siin rõhutakse endiselt liiga palju äh, konkurentsi mittemoonutamist ning ultraliberaalseid aspekte kuidas me saame toetada meresõitjate koolitust, kui me samal ajal räägime sellest, et tegelikult uued tehnoloogiad võivad hoopiski need töötajad täielikult välja vahetada? kuidas me saame nõuda palgatööliste vaba liikumist, kui tegelikult ka Euroopa Liidu sees ei ole töötajatel täpselt samu õigusi? ja mitmed firmad, me näeme, et lihtsalt tarbivad ka kaupu, hoolimata sellest, et need on ohtlikud nii inimesele kui loodusele ja nad neid isegi ei deklareeri. nii et tööd on meil veel kõvasti teha, sellepärast on täiesti vältimatu see, et hea kõrgetasemeline meretranspordipoliitika tähendab seda, et tuleb austada kõiki neid mehi ja naisi, kes tihtipeale riskivad oma eluga selleks, et rahuldada teiste inimeste vajadusi, aitäh! Thank you, now madam ma tänan nüüd proua Rosbach, EFT fraktsiooni nimel poolteist minutit et ambitiøst strategipapir men jeg har dog et par kommentarer suur aitäh, tegemist on väga ambitsioonika dokumendiga, aga siiski see väärib paari märkust. mulle tundub väga positiivne see, kui me parandaksime Euroopa laevastiku struktuuri. aga kuidas on võimalik üleüldse, et äh, siin oli ohutus nii madalal tasemel varem ja ometigi sellest tulenes nii suur maksumus ja kuidas on võimalik üleüldse, et Euroopa Liidu sees kasutatakse mõnda laeva selleks, et äh, inimkauplemisega tegeleda? järelikult kontroll ei ole piisav, piisav. peab tagama selle, et kõik Euroopa Liidu riigid järgiksid ka keskkonnanorme. paraku seda ei tehta. mis me räägime üldse ainult Aafrikast, samal ajal kui see mõjutab ka näiteks Indoneesiat ja see mõjutab ühtlasi ka Euroopa laevu rannikuvetes peavad kehtima keskkonnanõuded selleks, et vältida looduskatastroofe. me peame tugevdama ka äh, rannikutransporti ja mitte seda vältima. ja veel üks viimane märkus, kui me räägime laevaehitusest, siis see sektor on väga oluline, aga siin ei ole ju toimunud üldse mingisugust arutelu selle üle, kuidas laevu ehitada vastavalt keskkonnanõuetele aga samas saadet- ja lammutatakse laevu hoopiski Indias, sellepärast et nemad tegeleksid meie jäätmete probleemiga. härra Marinescu, palun. suur aitäh. Euroopa meretranspordi küsimusi ei saa käsitleda eraldi maailma meretranspordi küsimustest. Euroopal on suur roll äh, selles valdkonnas, eriti mis puudutab konteinertransporti ning reisijate vedu. ja Euroopa rolli peaks veelgi suurendama selles valdkonnas, peab parandama ka ähm, meremeeste äh, koolitustaset, samuti parandama nende töötingimusi ning äh, laiemalt nende elatustaset, elamistingimusi, kui nad on äh, kuival maal need, kes ehitavad laevu, nendel firmadel on väga suuri probleeme äh, töötajate leidmisega ja paraku äh, teiste riikide laevaehitusfirmad pakuvad olul-, oluliselt paremaid võimalusi kui Euroopa firmad. ja seega ähm, professionaalid eelistavad minna Dubaisse või kuskile mujale või sõita hoopiski teiste lippude all sellele fenomenile tuleb lõpp teha, nii ei saa enam jätkata. liikmesriigid peavad selle nimel tegema tihedamat koostööd, et ühtlustada ähm, ka koolitusvaldkonna tingimused, et pakkuda ähm, võimalust õppida teistes riikides. veel üks aspekt, see puudutab ohutust tihtipeale see tegelikult paneb ohtu rahvusvahelise meretranspordi hea öö, sujumise. meil on kokkulepe ka Aafrikaga, tõepoolest see nüüd peagi aegub, aga meil on siiski vaja, et julgeolek oleks tagatud. tuleb sekkuda tunduvalt tulemuslikumalt, kui siiamaani, suur aitäh! Now Mr El Kadri also for two minutes härra El Kadarovi, äh, kaks minutit, palun. Äh, ma tänan, härra president, kallid kolleegid, volinik. ma tahaksin üldiselt toetada neid märkusi, mis tegi härra Fleckenstein ja ka raportööri tehtud märkusi ja ma tänan raportööri härra Van Dalenit suurepärase töö eest. ta toob välja mitmed tähtsad küsimused, eriti räägib sellest, kuivõrd olulist osa etendab laevandus meie majanduses ja räägib sellest, et meil tuleb võistelda maailmaturgudel ja tähtis on tagada, et seejuures jääks meie merendussektor konkurentsivõimeliseks, aga samas peab meie transport olema hoopis jätkusuutlikum ja keskkonnasõbralikum. on vaja ka arvesse võtta ka seda, et kolitakse teiste lippude alla, vahetatakse lipuriike ja Eh, mõn-, pikka aega on meil ka riigiabi eh, lubatud ja nüüd lõpuks eh, tõesti on tähtis tagada ka, et riiklikku abi on võimalik anda merendussektorile. nüüd tulles tööhõive ja töötingimuste juurde, merendussektor peab olema noortele jälle atraktiivne, aga see on keeruline. me peame tõesti siin vaeva nägema ja tagama, et noored teavad, millised on karjäärivõimalused merendussektoris, selle peale peame mõtlema. nüüd töötingimused peavad samuti paranema ja selleks me peame kasutama õigusakte ja ka ILO konventsioonid tuleb ratifitseerida. ja juba räägiti sellest, millist mõju avaldab merendustransport keskkonnale jah, meretransport on jät-, juba keskkonnasõbralik, aga palju rohkem on võimalik ära teha ja me peame siin Euroopa Liidus juhi rollis ning toetama ka siin rahvusvahelise merendusorganisatsiooni tegemisi. ning loomulikult <clears throat> see amet, meremehe amet äh, saab atraktiivne olla ainult siis, kui ta on ohutu ja kolmas äh, mereohutuspakett tuleb ellu rakendada ning kindlasti tuleb meil toetada ka edasi Atalanta missiooni Somaalia rannikul ma tänan, nüüd proua Maister. ma tänan, härra president. kõigepealt ma olen esimene kõneleja ALDE fraktsiooni nimel ja tänan härra Van Dalenit. me tõesti näeme, et ta pühendus täielikult merendusele. me kõik teame, kuivõrd tähtis see sektor on, kuivõrd me nägime, et merendussektor enne eh, terrorirünnakuid kasvas palju kiiremini kui teised eh, transpordisektorid ja meretransport eh, on Euroopa Liidule väga tähtis sektor ka tulevikus. pärast kriisi kasvutempo nüüd sõltub sellest, kui palju mm, kaupu liigub Mm, mereteid pidi. Äh, ja me peame mõtlema ka sadamate sidumisele sisemaaga. meil on vaja, et äh, mereliiklus elavneks ja kasvaks, et tuleksid inimesed sellesse sektorisse tööle, meil on vaja hea väljaõpe tagada kogu Euroopas ja seda väljaõpet hästi koordineerida. tõesti, noored peavad nägema ja mõistma, mida tulevik neile merendussektoris tõotab kui töötingimused on korralikud ja me saame eh, ju need luua Euroopa Liidu tasandil, siis on see üks eh, aspekt. juba räägiti siin ka keskkonnast. Eh, me teame, et meretransport on väga keskkonnasõbralik ja see puudutab nii CO2 heitmeid, vääveloksiide, lämmastikoksiidide heitmeid. see kõik on väga hea. tähtis on, et normidest meretranspordis kinni peetaks kogu Euroopa Liidus. aga me oleme rahvusvahelises konkurentsivõimules ja ma, võitluses ja ma arvan, et me peame siin haarama nüüd juhi rolli ja seda ka hoidma. ja viimased märkused puudutavad riigiabi, saab näha, kuidas merendussektor edasi areneb meil on vaja pikaajalist strateegiat. ma tänan, proua Meissner, härra Rikei. suur tänu härra president, härra volinik, on väga oluline see, et Euroopa tasemel oleks äh, olemas pikaajaline ning ambitsioonikas meretranspordipoliitika ja see peab võtma arvesse ka selle sektori eripärasid ning äh, vastama kõikidele väljakutsetele, mis äh, siin juba tekkinud on ju, meretransport on väga strateegiline Euroopa Liidu jaoks mitmest erinevast aspektist, kõigepealt mängib see olulist rolli tööhõives ning majanduskasvus, ühtlasi on sellel rahvusvaheline mõõde see on samuti väga keskkonnasõbralik ning jätkusuutlik transport, see ähm, moodustab olulise osa äh, kaubatranspordist maailma tasemel, raportöör on siin välja toonud mitmeid strateegilisi eesmärke ja on ka äh, tuvastanud äh, strateegilised valdkonnad, milles peaks Euroopa Liit tegutsema meretranspordi osas tahaksin siiski paar märkust siin välja tuua. Euroopa Liit peab midagi ette võtma selleks, et meretranspordipoliitika oleks konkurentsivõimeline, siin tuleb parandada ka töötingimusi ning samuti karjäärivõimalusi meresektoris. ja loomulikult konkurentsivõime eesmärk ei, äh, seda ei saa vaadata eraldi äh, keskkonnasõbralikkusest või sotsiaalsetest aspektidest. siin tuleb võtta arvesse ka väliseid kulusid ja samuti kasvuhoonegaaside emissioone. investeeringud, mida tehakse kaasajastamise nimel, selleks, et kaasajastada ka infrastruktuure sadamates, seda tüüpi investeeringuid tuleks soodustada. me räägime meretranspordipoliitikast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani, siis härra Vandalini raport on tõepoolest väga hea, komisjonis toetati seda oluliselt, ma loodan, et sama massiliselt toetatakse seda ka terves parlamendis ja see kindlasti annaks meile rohkem jõudu tulevastes läbirääkimistes, suur aitäh! suur aitäh teile, nüüd proua Tika, kaks minutit, palun! suur aitäh! meretranspordist on kujunemas midagi väga olulist Euroopa Liidu jaoks meretransport aga peab seisma silmitsi järjest kasvava konkurentsiga mitte ainult Euroopa Liidu sees, vaid ka rahvusvahelisel tasemel. ja me tahaksime seega rõhutada selle sektori oluliselt, olulisust, see ei ole oluline mitte ainult Euroopa Liidu sees, vaid just eriti Euroopa Liidust väljaspool, aga siiamaani on Euroopa Liidu liikmesriike, kes figureerivad Pariisi memorandumi hallis nimekirjas. ja seega me kutsume üles liikmesriike selleks, et muuta seda olukorda ning siis juba, et nende nime saaks kanda valgesse nimekirja. võttes arvesse seda, mida on tehtud viimasel ajal meresektoris, siis kõikidel liikmesriikidel peab olema ligipääs merele ja need liikmesriigid, kellel see on, peavad tegema koostööd õnnetuste osas. ja paluksin veel kord komisjonilt et nad pööraksid tähelepanu sellele, et kuna Euroopa Liidul on ligipääs ka Mustale merele, siis tuleks seda aspekti parem, rohkem rõhutada. nagu ka teiste Euroopa merede puhul, peaks Euroopa Liit tulema välja konkreetsete res-, konkreetsete projektidega, et arendada koridore, mis läheks välja Musta mereni kui me siin loome tunneli, siis see võib vähendada lausa Põhjamere ning Musta mere vahelist distantsi nelja tuhande kilomeetri võrra. kui me räägime prioriteetprojektist kaheksateist, siis see tuleks võimalikult kiiresti ellu rakendada. kuigi meretransport ei ole sama saastav kui teised transpordiliigid, siis ma tean, et Euroopa Parlament on palunud, et meretransport lisataks samuti heitkaug-, heitkogustega kauplemise süsteemi. on tõsi, et seisame silmitsi praegu suurte väljakutsetega, mis tulenevad majanduskriisist ja ka meretransport kannatab selle kriisi all. näeme, et siin on kasvav defitsiit kvalifitseeritud töötajate osas. ja loomulikult äh, see aspekt on otseselt seotud Euroopa laevastiku konkurentsivõimega seega peame me tagama ka nende töötajate äh, suuremat liikuvust, seda ei tohiks mitte kuidagi takistada. suur tänu, palun äh, pidage kinni kõne eest, härra Kellit me saalis ei näe. ja sellisel juhul järgmine kõne, proua Jala Sender, kaks minutit. suur aitäh, härra president, loomulikult tahaksin õnnitleda äh, härra Van Danenit ja ka kolleegi Fleckensteini selle väga hea algatuse eest, mis aitab edasi liikuda meretranspordi valdkonnas Euroopa Liidus ja suur aitäh, et olete nõus olnud suure osa minu soovitustega. siin räägitakse väga olulistest aspektidest, nagu näiteks laevade ja sadamate kohandamist puuetega inimestele vastavaks, siin räägitakse ka ILO konventsioonist, siin räägitakse ka koolitusest selleks, et vältida äh, meresektori töötajate ekspluateerimist, siin räägitakse äh, ka äh, saastevastasest võistlusest, võttes arvesse eriti seda, mida on öelnud Rahvusvaheline Mereorganisatsioon. vabandust, mikrofon korraks lülitus välja ühtlasi räägitakse siin intelligentsetest transpordisüsteemidest, nagu näiteks satelliitsüsteem Galileo. ja samuti räägitakse Euroopa piraatusevastasest võitlusest ja Atalanta operatsioonist. ja ühtlasi sellest, kuidas tuleks parandada laevade disaini selleks, et tagada äh, inimeste paremat äh, liikumist laevadel. siin tunnustatakse ka üle-euroopaliste võrkude olulisust äh, ja samuti sellest, et väga olulised on siin ka kuivdokid ning logistilised platvormid, suur suur tänu! vaba mikrofon ja härra Papa-Nikolau on palunud sõna. suur tänu, härra president. jah, tõesti äärmiselt ambitsioonikas strateegia on meil siin täna arutelul, kui me räägime meretranspordi suunistest. ma olen täiesti veendunud äh, selles, mida minu fraktsioonikaaslasest raportöör ütles. väga huvitavaid mõtteid on esitatud äh, e-merendusohutusvõrgustiku osas. komisjon on nimelt näinud ette integreeritud süsteemi loomise, mis siis aitaks kiirendada laevade tunnistamise ja järgimise süsteeme kõikide laevade puhul, kes on siis parasjagu merel ja selleks siis peaks kõik alused olema mm, varustatud äh, elektrooniliste seadmetega, kuid äh, meil on ju ometigi ka Frontexi piiriasutus, kes peaks võitlema mm, siis äh, kuritegevusega vetel. Äh, ma ei tea, kuidas komisjon ette näinud, et kas erinevate asutuste ja üksuste puhul on ka pädevused erinevad, aga see ei olegi oluline, oluline on see, et töö tulemus oleks hea. härra Pasku, üks minut, palun suur tänu, härra president, ma tahaksin puudutada kahte küsimust, mida härra raportöör mainis, kuid ei laiendanud, kõigepealt piraatlus. soovitused on kõik head, kuid äh, siiski liiga üldised ja võib-olla me peaksime rohkem rajanema kogemustele ja toetuma IMO enesekaitsereeglitele ja arvestama ka sellega, milliseid kogemusi on andnud Atalanta missioon arvestades seda, et piraatlus kindlasti suureneb ja Euroopa ei saa üksinda oma mereruumis äh, meie laevastikku kasutades olukorda kontrolli all hoida kõikides vetes üle terve maailma samuti. meil on vaja paremaid süsteeme meredel, äh, avamerel ja äh, jõestikes ja lööda sellise strateegiana, mis arvestab kõiki faktoreid, nii majanduslikke, sotsiaalseid, kui ka ootuseks küsimusi. proua Tikau on palunud sõna, te saite juba sõna, kuid kui tahate midagi lisada, siis palun väga. suur tänu, härra president, minul on küsimus esitada kaks härra volinikule. esimene küsimus. palume komisjonil töötada välja raport, mis puudutab Marco Polo projekti tõhusust ja teine komisjonile suunatud küsimus, tahaksin teada, kas on plaanis tulla välja ka uute õigusloomealaste ettepanekutega, mis puudutab meresadamate äh, rolli ähm, maailma merenduslogistikas? suur tänu, üks sõnasoovija vist veel oli. härra Kumotsakos. suur tänu teile, härra president. palusin sõna ainult ühel põhjusel tegelikult nimelt, kui ma alguses äh, sõna võtsin, siis üks asi läks mul peast välja ja kolleegide hüveks, kes veel saalis on, äh, ütleksin ma selle siiski nüüd val-, välja äh, e. EMAS-i roll on väga suur, vabandust, Euroopa Mereohutusagentuuri roll on väga oluline olnud, ma käisin seal hiljuti visiidil ja ma nägin, kui head tööd nad teevad ja seda selle asutuse rolli tuleks ainult rõhutada. see ei ole mitte ainult ühenduse meretranspordi jaoks kasulik, vaid ka teistes sektorites võiks selline töö olla kasulik, sellele juba siin ka vihjati. näiteks andmeid võiks kasutada seesama Frontex. mereohutusamet teeb ära suurepärase töö, seda tööd tuleks tunnustada ja, ja pidevalt rõhutada sellisest strateegiast rääkides. suur tänu teile ja nüüd, äh, härra volinik, teil on aeg vastamiseks suur tänu, härra president, väga meeliköitev arutelu ja kindlasti eh, heaks eh, lisandväärtuseks härra Van Daleni juba niigi suurepärasele raportile. väga raske on sellist raportit üldse kokku panna sellise suure strateegia osas. meretranspordi strateegia on eh, pika perspektiiviga strateegia, kuid muidugi on väga olulisi punkte, mis ka täna on tähtsad. komisjonis tegeletakse praegu siis rakendamise teekaardiga ja loodetavasti suveks see on ka valmis. ja nüüd vastaksin siis kolmele konkreetsele küsimusele. üks puudutas riigiabi suuniseid sadamate puhul. see on tõesti olnud komisjoni äh, konkurentsi peadirektoraadis arutelul, endine konkurentsivolinik on sellega juba tegelenud ja üldiselt siis me ühtlustame praegu tööd komisjonis, selleks läheb natukene aega veel, arvestades komisjon on uus, kuid tegeleme sellega. Marco Polo, sellest me oleme juba rääkinud TNT äh, võrkude kontekstis, seega Marco Polo alased arutelud on sellega muidugi otseselt seotud ja meresadamad. praegu meil ei ole seadusandlust tulemas selles osas niisiis eh, suur tänu teile, härra president, ja suur tänu ka saadikutele tänase arutelu eest ja see oli komisjoni jaoks väga teretulnud arutelu. suur tänu teile, härra volinik ja härra Van Dalen, teile lõppsõna. ja, voorzitter, tänk uh.... Eh, suur tänu, härra president ja suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes tänases arutelus osalesid. minu meelest see raport on väga hea näide sellest, kuidas fraktsioonide vahel koostöö teinekord sujub. ja ma puudutaksin kolme peamist küsimust, millele mõned ka viitasid, keskkond, see on ülioluline ülioluline sellepärast, et meresektor peab olema kindlasti keskkonnasõbralikum ma mõtlen siin näiteks äh, miks mitte ka äh, masuudi tasustamisele, see pole mitte halb mõte ja võib-olla komisjon võiks sellele mõelda. ja siis räägiti siin ka nendest rohelistest sadamatest, see ka on hea mõte, äh, selle mõtte alusel siis alused, mis täidavad keskkonnanõudeid, saaksid sadamates äh, dokumendid täidetud kiiremini ja, ja sadamatasud oleks nende jaoks ka väiksemad, nii et niimoodi saab motiveerida neid, kes keskkonnast lugu peavad ja siis omakorda karistada neid, kes sellest lugu ei pea. nii et äh, mõte on hea ja nüüd ohutus. üks minu kolleegidest mainis seda juba, et tuleb rakendada kolmandat äh, merenduspaketti liikmesriikide poolt nii kiiresti kui võimalik, proua Tiikau rääkis äh, Pariisi äh, memorandumist juba ja teil on täiesti õige, õigus äh, ja analüüsid nüüd ei põhine enam konkreetsetel protsentidel, vaid siiski otseselt riskil. nii et jällegi neid, kes on olnud väga mm, edumeelsed, saavad ka toetust ja mm, viitaksin Slovakkiale liituma selle valge raamatuga ja nüüd äh, laeva ehitus ja laeva remont, me kõik teame, et kui me räägime klassifikatsiooni andmisest, siis äh, selles osas tuleb olla ettevaatlik, sest et taga tuleb see, et äh, töökohad ei lähe kaduma ja Atalanta missioon veel lõpetuseks ähm, alles hiljuti vabastas Hollandi ähm, äh, laevastik ühe Hollandi kaebala- ka,, ähm, kaubalaeva piraatide küü-, kätest nii et ähm, on täiesti selge, et see probleem on täiesti reaalne. suur tänu komisjonile ja loodetavasti teie ettepanekud, teie, meie ettepanekud teie teekaardiga jõuavad, suur tänu. suur tänu, härra Van Dalen, me oleme aru, lõpetanud arutelu selle küsimuse üle ja hääletus toimub kahe nädala pärast, siis kui toimub meie minitäiskogu istung Brüsselis Now let me to welcome Commissioner Kroos. Welcome. And the... lubame komisjonil kohti vahetada ja järgmine päevakorrapunkt